on ka see, et meil oleks planeerimisperiood seitse, mitte viis aastat. erilist tähelepanu on pööratud töötingimustele ja streikimisõigusele. aitäh, proua Serakiani ja nüüd saame, saab sõna Euroopa Komisjon asepresident Siim Kallas, teil on sõna, palun. aitäh,